president. head kolleegid head kolleegid, ma tahaksin esmalt soovida teile kõikidele head uut aastat. Sahharovi auhinna äh, aastapäeva puhul tahaksime me meenutada ka kõiki Sahharovi auhinna laureaate. tegemist on olulise sümboliga kõikidele neile, kes